is here. So are you starting? Are you starting? Uh, just a few words. Meine Damen und Herren, ich darf Sie lugupeetud daamid ja härrad, ma tervitan teid meie ühisele komisjonile, mis meil on TV, ühisele koosolekule, mis on TV komisjoniga ja Linda McCavenit tervitan. Linda McCaven ja raport pagulas- ja rändevoogute kohta. kolleeg Valenciano ja kolleeg Garcia Cansuegra on meie raportöörid sel teemal. jah, meie suur Hispaania kollektsioon on seda teemat käsitlemas. ja ma loodan, me saame siin uusi teadmisi ja just nimelt pakkuluse ja rände põhjustega eh, tegelemine. käsitleme eh, ka välispoliitikat. Eh, see kõik on omavahel seotud ning tähtis on, et probleemid, mis meil on, meil saaksid mõistlikke kanaleid kaudu lahendatud, tegemist ei ole siin ainult mm, välispoliitika küsimustega, vaid ka sisejulgeoleku teemadega, me näeme sedast päevast päeva, Jean-Claude Juncker näiteks võttis sel teemal äsja sõna, nii et annan nüüd juhtimisohjad üle Thank you. Well, well, colleagues, we will... suur tänu, kallid kolleegid, me oleme juba ajast maha jäänud, ütleb proua McCaven. see arutelu öö, oli meil juba möödunud kord üheskoos Sahrovi auhinnaga, aga nüüdseks on meil kogunenud ka juba viissada muudatusettepanekut ja siis kõigepealt nendest ja siis ka juba sõnavõtud paljud kolleegid ei saanud möödunud kord piisavalt eh, kõneaega. kõigepealt Helena Beltsiani ja siis härra Kotsuegra. väga lühidalt, proua esimees. kõigepealt sooviksin härra Brokile öelda, et eh, suur koalitsioon tuleb luua kõigepealt parlamendi sees endas ma tahaksin teada, milliseid otsuseid võetakse vastu Euroopa Komisjonis ja Euroopa välisteenistuses, sest väga paljudes aspektides nad ignoreerivad meid, nii et ma tahaksin, et äh, see raport aitaks meil taas tulla kontrolli juurde tagasi, paremini jälgida meie välispoliitikat seoses äh, pagulaste ja põgenikega ning äh, meie eesmärk peakski olema see, et parlament räägiks eh, valjul häälel sellest, mida me mõtleme, sest eh, see on tõesti viimane koht, kus eh, midagi järele Euroopa põhiväärtustest ja solidaarsusest, millest me oleme nii palju rääkinud ja mille me oleme hüljanud. ja nagu proua McCaven seda ütles, esitati viissada viiskümmend muudatusettepanekut, see näitab, et tegemist on äh, kolleegide jaoks huvitava teemaga. ja meie oleme kokku leppinud kolmekümne muudatusettepaneku osas ning mina esitasin ka so äh, eh, arengukomisjoni sotsialistist variraportööriga veel mitmed muudatusettepanekud. eesmärgiks on äh, Äh, valgustada äh, selles osas, millist sõnumit soovib saata Euroopa Parlament ja eriti äh, sooviksime pisut vaadata kaugemale sellistest küsimustest, mis on põhiliselt esile kerkinud, nagu näiteks tagasisaatmine, kontroll, piirikontroll rangemad reeglid ja nii edasi, et me räägiksime ka inimõigustest ja arenguküsimustest. et me läheks kaugemale sellest, mida on teinud Euroopa Komisjon, mis on seotud pigem piiride kontrolliga ja eelkõige sellega, et äh, pagulased ei jõuaks meie riikidesse. see on üks osa meie mm, muudatusettepanekutest ning teiseks äh, tahaks äh, nende muudatusettepanekutega avaldada pahameelt selle üle, et Euroopa Parlament on täiesti kõrvale jäetud Euroopa Liidu tegevusest, kuid mis peab toimuma dialoogis kolmandate riikidega, see tundub meile väga hea olevat, aga me ei tea, kui kaugele on jõutud, me ei tea, millised lepingud on tegelikult sõlmitud, me ei tea, mis on prioriteedid ja meile tundub, et prioriteediks on tagasisaatmine äh, ja, ja nende inimeste hülgamine, kellel pidi tegelikult olema õigus meieni jõuda ja äh, ma sooviksime, et me peaksime kokku leppima selles, millised äh, peaks olema meie roll praeguste lepingute juures, äh, mida me praegusel hetkel tunneme väga pinnapealselt. on väga oluline, nagu ma alguses ütlesin, et äh, parlament äh, saadaks eelkõige selge sõnumi, nõudes Euroopa Liidu väärtuste juurde naasmist, mis on kõrvale jäetud, ja teiseks äh, peaks mõtlema selle peale, milline peaks selle kõige juures olema Euroopa Parlamendi roll, sellele peaks tänane arutelu keskenduma, kuna esmane mõttevahetus juba toimus, suur tänu. ja härra Dias de Meera, palun. suur tänu, lugupeetud proua ja härra esimees ma üritan esitada uue nägemuse meie ühisraporti kohta. pean ütlema, et et meie töö põhiline sisu sai avalikuks juba eelmisel, eh, eelmisel eh, koosolekul, seda kajastas ka Sahharovi auhinna arutelu. meie panus on väga tagasihoidlik praegu sest äh, oleme valmis äh, uute algatuste ärakuulamiseks ja ettepanekuteks. olen nõus sellega, et parlamendi rolli on vaja elavdada ja seda me rõhutame ka lõigus üheksateist ja kokkuvõttes on siis vaja parlamendi poolt rõhutada, kui eh, suuremahulise eh, inimeste liikumisega on tegemist. ja oluline on ka adekvaatselt eh, suunata ja hallata sellist liikumist, respekteerides sealjuures inimõigusi ja ja niimoodi siis võimalikult äh, paremini hallata äh, migratsioonivoogusid äh, ning kaasata sealjuures rahvusvahelist üldsust ja Euroopa Liitu. üritame kas-, tegutseda kolme kriteeriumi raames, kõigepealt siis julgeolekukord ja õigused. soovime et äh, migratsioonivoogude haldamine oleks äh, korraldatud ja harmooniline, soovime kontrollida ka <clears throat> selleks mõeldud vahendeid, sõnadega äh, tegutsemisest ei piisa. ning mis puudutab muudatusettepanekuid, siis meil on järgmine võimalus nendest rääkida, kuid tegelikult üritasin neil päevil paremini grupeerida. üheksakümmend seitse eh, muudatusettepanekut tuleb minu fraktsioonist, üheksakümmend kuus sotsiaalile, seitsekümmend neli eh, Aldelt, sada kakskümmend ECR-ilt, kolmkümmend viis EF-ilt eh, e ja nii edasi. ja mis teemadest on kõige olulisemad? me oleme need kõik kokku võtnud. me ka korrigeerime neid või, või siis täpsustame väljudest, välja arvatud paljudes, ehm, välja arvatud mõningates aspektides on võimalik meil välja töötada kompromissmuudatusettepanekud. loen teile lühidalt ette ka erinevad teemad, sest need on ju tegelikult ehm, kogu raporti Eh, sisu, kõigepealt kaitsta naisi ja üksi eh, liikuvaid eh, alaealisi, on vaja rohkem pikas perspektiivis välja töötatud poliitikaid, mitte ainult lähiperspektiivis välja töötatud poliitikaid, samuti tuleb analüüsida ka seda, mis põhjustel inimeste massiline ränne toimub otsime konkreetselt koordineeritud tegevust ja meil on vaja rohkem solidaarsust ka liikmesriikide poolt ning siin on vaja ka õiguslikke täpsustusi, palutakse näiteks erinevate immigrantide kategooriate eristamist. meil on selge, kes on immigrant, kes on pagulane, selles osas pole mingisuguseid kahtluseid. samuti ekspluateerimise ja vägivallavastane võitlus, samuti <coughs> on vaja võimalikult välja töötada legaalse ligipääsu võimalus. siin on veel vastuoluline punkt, mis puudutab Türgi deklaratsiooni eelised ja vajakajäämised mul ei tule paremat sõnastust selles osas praegu ette. samuti on narratiivi muutmise küsimus ja samuti ka negatiivse kuvandi muutmine migrantide osas. räägime ka, ka Legiongli kinnipanemisest, selle tagajärgedest, samuti ka paremast koostööst vabaühendustega ja konflikti lahendus ja selle järgse protsessidest ning samuti ka humanitaarkoridorist. hakkame tegema koostööd võimalikult avatult et äh, sellel raportil äh, oleks võimalik saavutada enamust äh, meie parlamendis. mul on seitse sõnasoovi, loen nüüd nimed ette, aga olen range, kui sõna annan. härra Väurinen. loen ette, kes mul siin on. Madame Gabriel, Anna Gomez um,. Valmans, Vainen, Hautala, Corral and Epitideus. Need nimed on mul juba kirjas. kas veel keegi soovib sõna, kes ei ole end registreerinud? veel kolm. ma palun poolteist minutit maksimaalselt, meil on kümme sõnasoovi, samuti Euroopa Komisjon on kohal. viimane kord nad ei saanud sõna sest panime üle aja minemas. ma arvan, et kõik said nüüd kirja. okei okay, uh,, madam Gabriel you.... proua Gabriel on esimene. Where I can't, yeah. Merci, madame la president oh, yeah.. suur tänu. palun, proua suur tänu, proua esimees, ma tahaksin äh, tänada kahte raportööri raporti eelnõu eest, tegemist on suurepärase baasiga mm, sellise väga hea raporti jaoks. ja mulle tundub, et selles raportis on välja toodud väga selged äh, ja täpsed elemendid ja minu jaoks on olulised kolm. kõigepealt lõige kaks, mis näeb ette paradigma muutuse ja stra-, ja migratsiooni strateegilise mõõtme kaasamise, teiseks mul on väga hea meel, et see raport rõhutab seda, kui oluline on Euroopa Liidu äh, rolli suurendamine konfliktide ennetamisel ja äh, vahendustegevuses. kolmas punkt minu jaoks oluline on see, et mul on väga hea meel, et rõhuasetus on pandud Euroopa Parlamendi rollile, siin on kaks elementi tähtsat. kõigepealt äh, järelevalve Euroopa Parlamendi poolt, et eh, Valletta tegevuskava rakendamisel ja teine element, nimelt prioriteetriikidega kokkuleppe lõppi, lepp, kokku ko,, partnerluses kokkuleppimine uue partnerlusraamistiku all. Euroopa Liit peab olema paindlik ja reageerimisvõimeline, kui me räägime äh, rahastutest ja teistest finantsvahenditest on väga oluline, et parlamendil oleks siin roll mängida. Need kolm elementi on siin raportis väga ilusti välja toodud, aga ma tahaksin rõhutada veel kolme elementi, mis on tähtsad. kõigepealt ma arvan, et see raport peaks andma meile ka võimaluse mõelda nendele riikidele või ametivõimudele kolmandates liikmesriikides, kes ei tee meie ootuste kohaselt meiega koostööd. tagasivõtulepingud, kui nad ei toimi, tuleb arvesse võtta see tõsiasi. ka täna tuleb tuleks saata väga selge sõnum välja nende riikide suunas. teiseks, nii nagu ka see raport rõhutab, välisinvesteeringute kavasid ootame me praegu pikisilmi. väga oluline on hea ta-, valitsemistava süsteemi juurutamine selleks, et erainvesteeringud oleksid kasulikud päritoluriikide ja transiitriikide elanikkonnale. ja kolmandaks, ma olen kõhkleval seisukohal selles osas, et et pagulaste alla liigitatakse ka need inimesed, kes äh, on teele asunud kliimatingimustel või vaesuse pärast, see tähendab seda, need inimesed tuleks kaasata, on mõned inimesed, kes tõesti ei saa pöörduda tagasi koju, sellepärast et näiteks saared on äh, mere alla kadunud, aga need on need asjad, millele peaks mõtlema täpsemale definitsioonile, aga tahaksin lõpetada siis sellega, et tänadan meie raportööri ja rõhutan seda, kui oluline on jõupingutuste koondamine selleks, et see tekst oleks loetav, selge ja et äh, ta oleks mõistlik, aitäh! suur tänu, annan nüüd äh, sõna kõigepealt nendele inimestele, kes eelmine kord sõna ei saanud, sest et oli kolleege, kes eelmine kord sõna said juba ja saavad siis nüüd hiljem, kui aega on. härra, proua Koomes. ma tahaksin rõhutada seda, et minu meelest on väga kahetsusväärne, et Liibe komisjon ei ole kaasatud äh, selle raporti koostamisse. tegemist on ju ometigi komisjoniga, mis äh, tegeleb meie majas äh, Äh, migratsiooniküsimustega ja varjupaigaküsimustega. ja tegelikult kaasneb äh, sellega see risk, et äh, meie raport ei vasta absoluutselt reaalsusele, jah, tore, räägime perede taasühildamisest, aga kui me ei tea, et tegelikult see ei toimi, et tegelikult meie valitsused ei pea kinni sätetest, siis ei ole meie raportist mitte mingisugust kasu. suuri jõupingutusi küll tehakse, ma tunnustan kolleegide tööd, aga selle raporti olulisus sõltub ähm, sellistest aspektidest, rääkimata ümberasustamise süsteemist äh, ja selle toimimisest, mille nõukogu on, milles nõukogu on kokku leppinud. kõige olulisem küsimus on ilmselt tõesti see äh, legaalsete ja turvaliste koridoride avamine, neid praegu ei ole. kõik äh, migrandid on tegelikult Euroopas täna ebaseaduslikud, sellepärast et eh, nad ei saa tulla üle turvaliste ja legaalsete koridoride, sest meil ei ole selliseid asju. isegi eh, kõige öö, eh, peenemini läbimõeldud süsteemid nagu öö, see sinine kaart, mis on küll ilusti välja kujundatud, aga mis tegelikkuses ei toimi ja Libe täna sellest ka räägib, aga minu küsimus meie raportööridele. kas me võiksime järjepidevalt sõnu, sõna võtta. ja üritaksime ka tegelikku olukorda kuidagi muuta. välisteenistus peab kogu aeg bilateraalseid arutelusid nõukogu ja eirata, nõukogu ja eiratakse täiesti parlamenti, näiteks rändelepe, ka siin on jäetud parlament täiesti kõrvale ja ometigi peaksime meie olema äh, suur partner äh, tehakse selliseid leppeid selliste riikidega, kes rõhuvad oma rahvast, näiteks Etioopiaga ta ei ole ainus, või valitakse see nii-öelda ühtne edasiliikumisviis nagu Afganistaniga, justkui tegemist oleks turvalise riigiga, kuhu võib inimesi tõesti tagasi saata ja kellega oleksid tagasivõtulepingud võimalikud. ja enamus Euroopas olevatest äh, saatjata alaealistest on tegelikult afgaanid, äh, sellepärast et äh, Äh, nad elavad äh, Afganistanis jubedates oludes, eriti kui nad on vähemuste liikmed. Antonio Gutierrez ütles täiesti õiges, õigesti ainu, ainsad, kes praegu haldavad seda kriisi õigesti, on inimkaubitsejad, sest et nad lõikavad kasu sellest, et meie lihtsalt eirame äh, selle probleemi juuri. suur tänu, proua esinaine vabandab, et äh, piirab kõneaega, aga eelmine päevakorrapunkt läks üle aja. härra Juurek. suur tänu. ma tahaksin äh, tänada proua esimeest, aga kõigepealt arvan ma, et meie raport peaks keskenduma ka poliitilisele vastutusele äh, selle rändekriisi puhul. see on asi, äh, millest me peame rääkima ebaseaduslik äh, immigratsioon toob endaga kaasa probleemide kasvu ja inimeste kannatuste kasvu. me näeme Euroopas seda iga päev, me räägime, et me näeme, et Euroopa suunas äh, loodud marsruutidel on inimtragöödia, traagika igapäevane. ja mõnede liikmesriikide valitsused on, ei ole aidanud kuidagi olukorda parandada nagu ka Euroopa Liidus praegu võimul olevad. kuidas üldse on võimalik, et me räägime siin raportis nii vähe kohustustest, sellest, et meil on kohustus võidelda ebaseadusliku inimkaubitsemise vastu? juba poolteist aastat tagasi langetati esimesed otsused Euroopa Nõukogus pagulaskriisi kohta ja juba toona rääkis nõukogu ka sellest, et äh, inimkaubitsemisele tuleb äh, lõpp teha ja inimene peab selle vastu võitlema. ning äh, ja välisteenistusele peaksid liikmesriigid andma mandaadi ja nüüd olete te teinud siis ettepaneku äh, ühtse rändepoliitika väljakujundamiseks Euroopas. aga see tekitab ainult äh, probleeme. meil juba on praegu täielik poliitiline kriis käes läbi Brexiti ja minu viimane märkus, kui me juba rääk-, räägime perede mm, taasühildamisest, siis ärgem unustagem selle juures seda, et äh, see saab olla et me räägime tihti riikidest, milles seadus lubab polügaamiat. Need on äh, riigid, kus süsteem on hoopis teistsugune ja kus inimeste õigused on hoopis teised kui meil. tänu, proua Vautmans! suur tänu, proua esimees! kallid kolleegid, täna arutelul olev on minu meelest üks Euroopa kõige suuremaid probleeme ja kõik on ilmselt sellega nõus. Anna Komessiga olen äh, ma ühel meelel. nimelt sellesse raportisse oleks tulnud kaasata ka Liibe komisjon. kui me vaatame Liibe arutelusi ja meie arutelusi, siis mulle tundub, et äh, Liibe komisjoni osalusel oleks äh, see raport veelgi jõulisem aga alguspunkt on, on hea, väga paljud punktid on kaetud, kuid ALDE fraktsioon tahaks, et ta oleks palju täpsem me võiksime välja kujundada selge plaani eh, rändekriisi lahendamiseks ja me oleme esitanud sellega seoses ka mõned muudatusettepanekud. minu jaoks on väga tähtis see, et eh, rohkem tuleks tähelepanu pöörata saatjate alaealistele kuidas me nad vastu võtame, kui nad Euroopasse tulevad, millised oleksid nende kõige paremad äh, kohtlemisviisid? kümned tuhand, umbes kümme tuhat saatjat alaealist on Euroopas jäänud kadunuks. ja ma arvan, et see on teema, millele see raport peaks ka keskenduma, mida me kavatseme ette võtta, et nad üles leida kuidas tuua nad äh, halbade kavatsustega inimeste küüsist tagasi ja veel üks küsimus, Galee džungel. see teema on leidnud äh, väga palju kajastamist meedias viimasel ajal, ma olen ise seal käinud, nüüd on see laager lammutatud ja inimesed on äh, Prantsusmaal jagatud siia-sinna, aga tekib kümme uut laagrit sinna ma arvan, et ei tohiks pilku pöörata reaalsuselt, mida me teeme nende pagulastega, kes on võtnud sihiks Inglismaa, mida me teeme seal olevate lastega? ja millist Euroopa ülest lähenemist on loota laste suhtes, kes on meie territooriumil? see pilt, mis avanes mul Galees ähm, äh, on ettekujutamatu ja see ei ole Euroopa vääriline ja ma loodan, et mitte kusagil mujal maailmas sellist asja uuesti ei teki üks punkt veel, mis on tähtis. meil peab olema mingisugune võimalus luua legaalsed migratsioonikoridorid. aga tähtis see on, me peame piisavalt äh, enesele aega leidma selleks, et sellest raportist saaks hea raport. proua esinaine kutsub üles äh, kõne ajast kinni pidama, proua Haudala. suur tänu, esimees põhimõtteliselt peame me saavutama selle, ma arvan, et äh, meie rändepoliitika peab olema inimõiguste põhine. ja koos teiste variraportööridega, raportööriga, vabandust, proua Lohpili, Lohpilleriga me kavatseme sellele ka rõhutada. oluline asja näha perspektiivis praegu on pagulaste hulk Euroopas null koma kaks protsenti rahvastikust võrrelgem seda protsenti Liibanoni ja Jordaaniaga, kakskümmend viis protsenti, kas siis tõesti on Euroopas kriis? meie oleme organiseeritud ühiskonnad ja riigid, organiseeritud Euroopa Liit. ja erinevalt härra Juurekist arvan mina, et probleemiks on see, et meil ei ole ühtset pagulaspoliitikat ja ühtset äh, vastutuse koorma jagamist me peame tagama, et Euroopa arenguabi elemendid eh, ei sõltuks tagasivõtulepingutest, tagasisaatmisest, piirikontrollist ja ebaseadusliku rände haldamisest arengukoostöö instrumendid, ma kahjuks, on suunatud praegu väga eh, rõhuvate meetmete suunas ja need tekitavad rohkem probleeme ja neid probleemi juuri juurde kui et neid eemaldavad. ja lõpetuseks ma tahaksin öelda, et meil on vaja ka parlamendipoolset järelevalvet. mul on hea meel, et härra Dias de Meira on sellele ka viidanud ja teised kolleegid. kui nüüd äh, parlament äh, ei saa kohta otsustuslangetusprotsessis, siis äh, ei ole mitte mingisugust demokraatlikku järelevalvet koostöö ja rände haldamise valdkonnas tekib järjest rohkem selliseid mitteametlikke eh, nii-öelda diile või tehinguid, näiteks nagu Euroopa Liidu ja Afganistani ja Euroopa Liidu Türgi vaheline kokkulepe. sellistest kokkulepetest ei peaks saama kolmandate riikidega rändeküsimustes eh, stamp, eh, lepinguid ja liikmesriik peab oma rolli täitma selliste lepingute järelevalvajana ja Euroopa Parlamendi rolli ei tohiks eirata. suur tänu! kallid kolleegid, me palusime artikkel viiekümne viie kohaselt libekomisjonil ka osa võtta, aga nad ei tahtnud ise osa võtta, sest neil ei ole aega. aga nad koostavad arvamuse. härra Corrao, palun. Grazie Presidente. E io condivido quanto detto dalla collega Autola sul... Ma tänan. Posti. Ma... Dove siamo stati la settimana jah, et meil on ainult null koma kaks protsenti pagulasi, aga võrdled seda Liibanoniga, Äh, kus me käisime möödunud nädalal, kus on kakskümmend viis protsenti. ja nüüd meie ei suuda vastust anda Euroopaga oma null koma kahe protsendi puhul, ma usun, me peame tegema koostööd libega ja meie vastused peavad olema jõulisemad hetkel me ei ole seda suutnud teha, sest liikmesriigid on omavahel eriarvamustel ja näitavad üles äh, äh, sellist rahvuslikku egoismi selge, et tegemist on väga keeruliste teemadega. me oleme teinud omapoolseid muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu teatud aspektidele, näiteks juhime tähelepanu sellele, et poliitilisest meelekindlusest jääb puudu struktuuriliste probleemidega tegelemisel, mis tegelikult on ähm, rändevoogude taga, nimelt need pikaajalised arenguprobleemid sügavate juurtega. peame olema proaktiivsemad ja toetama selliseid projekte, Eh, mis tõesti toovad kasu ka pikaajalisemas perspektiivis. tihtipeale me kaldume ikkagi neid projekte eelistama, millel on lühiajaline kohene mõju ja korruptsioonist palju ei räägita siin, aga tihtipeale korruptsioon kolmandates riikides sunnib ka inimesi teele ja õõnestab majandust nõrgendab majandust. nii et meil on vaja sellisest rahvuslikust egoismist üle saada Euroopa Liidus, sellest eh, eelnõus juba sellest räägitakse, aga sellele on vaja rohkem tähelepanu pöörata ja samuti kokkulepped kolmandate riikidega. see on vale lähenemisviis probleemide lahendamisele. arenguabi ei tohi selliste pandluslepingutega siduda, see on väga ohtlik, sest tegelikult sellega me hoiame tagasi need migrandid oma koduriikides vastu nende tahtmist ja ütleme, et inimõigused on vähem tähtsad nagu Türgiga juhtus. härra Epiptiteos. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, εάν θελήσουμε να εξετάσουμε την έκθεση... Μα τέναν kui me tahame seda raportit näha kui e, kirjandusteost käsitleda, siis anname talle kümme punkti kümnest, aga kui me tahame selles näha tõesti katset probleemidega tegeleda, neid käsitleda ja lahendada, siis e, on tegemist pelgalt soovide nimekirjaga. see on minu pragmaatiline lähenemisviis, ma arvan, et senine Euroopa Liidu tegutsemine ühelt poolt äh, avati piirid, aga nüüd äh, on piirikontroll tähelepanu keskmes ja paanika tekkinud ja tulemuseks ongi selline olukord, nagu praegu on, me ei suuda enam voolu peatada. ja tulemuseks on kontrollimatu olukord. kuidas peatada rändevood, kui me ei tee koostööd päritoluriikidega? nende riikidega, mis on rändeallikaks. Anna Komes rääkis Etioopiast, kuulsime siin Türgist. ma arvan, et olukord on kontrolli alt väljas. tuhanded illegaalsed sisserännanud, kes Kalee džunglis elasid, on üks asi, Kreekast on saanud üks lõputu vastuvõtukeskus, paljud on nendes vastuvõtukeskustes Kreekas käinud ja teavad, milline olukord seal valitseb toimuvad kokkupõrked erinevate riikide siserännute vahel, naisi vägistatakse. lapsed on kaitseta ja ei suudeta olukorda kontrolli alla saada ja seda ei õnnestugi, kui kõigepealt öö, äh, ei peatata äh, rändevood Euroopasse. ja öö, äh, seni, kui ei tagata, et nõsti pagulaste varjupaiga taotlejate jaotamise valem, mis toimib. härra Lopes Aguirre. tänu nagu siin oli näha, väga palju meie seast jälgivad huviga välisasjade komisjoni tegevust, kuid äh, samas äh, oleme endiselt väga keskendunud äh, ka libekomisjonile ma pooleteise minutise kõneaja jooksul ei taha ma rääkida niivõrd menetlusest või eh, osalusvõimalusest ühe komisjoni eh, osalusel teise komisjoni raporti juures, tahaksin rääkida eh, sisust. Helena Valenciano rääkis Euroopa Komisjoni kriitilisest suhtumisest Euroopa Komisjoni, kes ei ole absoluutselt suutnud Äh, reguleerida seda, mida valesti kutsutakse pagulaskriisiks. mina tahaksin öelda seda, et äh, Euroopa Parlamendi väga vähe on teavitatud näiteks Türgi lepingust, kuigi äh, Radia Demera ütles selle kohta, et Türgi deklaratsioon. me kuulsime <coughs> positiivset ülevaadet sellest äh, lepingust Türgiga. ning see tähendab seda, et see draama ja tragöödia peatub äh, lihtsalt Türgi piiri ääres ja läheb sealt äh, Põhja-Aafrikasse, kus hukutakse tuhandete kaupa. tuhanded äh, on need, kes on selle tõttu surma saanud ja teiseks äh, tahaksin rääkida sellest, kui olulised on äh, legaalsed äh, Euroopasse tuleku võimalused, meil peaks olema mingisugusedki võimalused legaalsete Euroopasse tulekuks, sest vastasel korral, võttes arvesse, et inimesed on kõigeks valmis oma elu, oma perekonna elu ohtu seada, ja selleks on vaja humanitaarviisasid, ma olen viisakoodeksi raportöör, kõik Euroopa Parlamendi dokumendid eh, näitavad üksmeelt eh, ja järjepidevust. me peame nõudma, me peame nõudma seda eh, ja jätkama selle nõudmist, kuigi komisjon ignoreerib meid kaasotsustajana. ja peame muutma viisakoodeksit. But we are late vabandust, kallid kolleegid, aga me oleme ajast maas, härra Luuke. nüüd tulevad inimesed, kes möödunud kord ka juba sõna said, nii et palun väga lühidalt. ma üritan väga lühidalt. väga lühidalt tahaks puudutada seda, mida proua Hautala ütles. nimelt see näitab, et siin raportis osaliselt kajastatakse väga idealiseeritud seisukohti aga mujal jälle kajastub paremini realism. siin räägiti sellest et, et null koma kaks protsenti Euroopa Liidu elanikkonnast on praegu äh, pagulased, aga me peame rääkima ka jaotamisest. Saksamaa on kakskümmend protsenti inimestest juba äh, rändetaustaga. nii et on selliseid piirkondi samas kus sellise taustaga inimesi on kolmkümmend ja isegi nelikümmend protsenti. ja selliste arvude puhul ei saa rääkida lihtsalt sellest, kuivõrd soovitav on edasine sisseränne, vaid peab rääkima ka nendest probleemidest, mis sisseränne kaasa toob kui tullakse äh, Türgist või Araabia riikidest, siis me teame, et neid on väga raske, kes sealt tulevad integreerida. kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti ei ole üldse haridusega ja jäävad tööta. nii et äh, need on need vaatepunktid, mis siit raportist puudu on ning tähtis on, et need asjad ka siia sisse läheksid. ja tähtis on, et raport Eh, kajastab ka seda, mida parlamendisaadikud eh, teisedki arvavad sellest asjast ja ei tohi alla suruda selliseid seisukohti. <clears throat> arvuse puheenjohtaja. härra Väyrynen, suur tänu, proua esimees, ärgem unustagem seda, et eh, selle raporti pealkirjaks on Euroopa Liidu välispoliitika roll migratsiooni ja pagulasküsimuste kontekstis. mina olen ALDE fraktsiooni variraportöör Arengukomisjonis ja minu meelest on Arengukomisjon nii poolt vaadates see raport üsna hea, aga probleeme on välispoliitika puhul. ma olen teinud kaks muudatusettepanekut sellega seoses. kõigepealt kõige olulisem põhjus pagulaste liikumise aluse al,, al, pagulaste liikumisel on sõjad ja poliitilised kriisid ja see on see, mis kuulub välispoliitika valdkonda, me peame vältima konflikte ja eh, vahendama rahu eh, jalule seadmist ja peame toetama rahumeelset eh, lahenduste leidmist konfliktidele ja teine muudatusettepanek, mille ma esitasin, on seotud sellega, et Euroopa Liidu äh, piiridest väljaspool peaks olema tagatud äh, koostöö ÜRO pagulaste ameti ja äh, partnerriikide vahel selleks, et loodaks vastuvõtukeskused ja korralikud pagulaslaagrid, selleks et oleks väl-, välja selgitada, kellel on õigus turvapaika saada ja nendele, kellele see on antud, nemad peaks siis, need inimesed tuleb ka tuua Euroopasse. see tähendaks seda, et ehm, me saaksime vältida seda korrapäratut liikumist ja eh, väliksime ka seda, et Vahemerel inimesed eh, tragöödiates hukkuvad. Need on kaks punkti, mis tegelikult kuuluvad väliskomisjoni eh, ampluaasse, mida ju ka see raport tegelikult käsitleb. härra Guerrero Salom, teil on üks minut ainult, sest eelmine kord saite ka sõna. suur tänu, arvan, et võin isegi vähem rääkida pärast seda, kui ma eh, kuulasin eelkõneleja teie, et narratiiv peab muutuma, peame lausa võitlema praeguse narratiiviga, mis Euroopa paljudes riikides levinud on. migratsioon ja pagulased on õnnetuseks olemas paljudel erinevatel põhjustel. tegemist on meie aega iseloomustava nähtusega ja peame ennetama, suutma ennetada konflikte oma välistegevuses. ja kuna mina olen humanitaartegevuse alaline raportöör, pean rõhust, rõhutama, et äh, inimõiguste austamine on äärmiselt oluline ja nagu ütles härra Dias de Mera, eh, see peaks olema normaalne, aga kõigi jaoks vist mitte. ja lõpuks tahaksin öelda, et raportit ei saa rünnata, öeldes, et raport ütleb mitte ühte ja reaalsus on midagi muud, sest e-, raporti eesmärgiks ongi seda olukorda muuta, aitäh. Thank you very much, that completes the speakers I have just. sellega oleme sõnavõtjatega lõpule jõudnud, minult omalt poolt ka paar märkust, kõigepealt tahame eh, jah, tõesti, et kolleegide mure kõlas siin, et arengufondide rahasid peaks ikkagi ennekõike mm, kasutama selleks, et eh, põhjustega võidelda ja pikaajalisemad mõjud oleksid meie eh, poolt eraldatud rahal, mitte niivõrd lühiajalised mõjud. ja teine asi, välisteenistus Te ütlesite, et neid rändepakte sõlmides te andsite nagu hoovad eh, nendele riikidele, aga inimõigused nagu Türgis, eh, mida me väga kritiseerime, me ei suuda oma hoobasid eh, kasutada inimõiguste edendamiseks nende paktide kaudu. Need olid kaks minu märkust. nüüd saab sõna komisjon. meile anti kümme minutit veel juurde ma tahan, et komisjon kaasaks sõna, sest möödunud kord nad sõna ei saanud ja muidugi välisteenistus. härra Defco asedirektor kõigepealt. Thank you for giving us the possibility to speak in suur tänu, suur tänu, proua esimees, võimaluse eest osaleda tänasel arutelul. tähtis see arutelu tõesti on ja väga keeruline ainult Äh, ära kuulates mõned kõnelejad, äh, tuleb juba välja see, kui tõsine ja keeruline teema see on, me räägime kriisidest, konfliktidest, teistest põhjustest, mis sunnivad inimesed äh, teele Euroopa suunas ja me peame olema väga ettevaatlikud ja mitte panema kõike ühte patta. ja ma kõigepealt tahaksin esitada ühe palve. kui te tahate, et me sellest asjast korralikuks, korralikult räägime, siis tuleb leida rohkem aega me ei saa äh, poole tunniga mingisuguseid mõistlikke järeldusi teha. me oleme teinud teile juba ettepaneku, et oleme valmis lisainfot teiega jagame. me ei taha sugugi asju teha parlamenti eirates. väga paljudes valdkondades on parlamendil järelevalveõigus ja te viitasite hiljuti selle juhtumile, kus see järelevalveõiguse kasutamine on viinud kasuliku aruteluni. ja samas on ka valdkondi, kus ei ole õiguslikku alust parlamendi kaasamiseks, kuid me oleme valmis siiski ülevaadet andma ka poliitilisel tasandil, nii et teie asi on nüüd kutsuda siis komisjon või kõrge esindaja selgitusi jagama. sest ma arvan, et me tõesti peaksime leidma rohkem aega asjadest korralikult rääkimiseks. ja nüüd mõned punktid, millest täna räägiti, üritan teha nii lühidalt kui võimalik kõigepealt räägiti partnerlusest riikidega ja riikidega kontaktide loomisest. Valletas niimoodi otsustati, et Aafrika riikide puhul sõlmime üheskoos selliseid partnerlusi ja sellepärast olemegi selle rändepartnerluse strateegia välja arendanud ja me tõesti peame silmas partnerlust, me tahaksime, et see oleks positiivset nägu paljud viitasid, et on probleeme inimõigustest kinnipidamisega ja nii edasi, jah, see on õige, aga midagi positiivset tuleb ka leida. ja need rändelepped ongi midagi positiivset, see on Euroopa Liidu poolne ettepanek neid riike aidata pagulaste voo parema haldamise eesmärgil. me ei ütle, et ränne peaks lõppema Euroopa suunas, vaid see peaks olema paremini korraldatud selleks oleme me näinud ette ka rahalised vahendid, et välja juurida need põhjused, kehv majanduslik olukord, valitsuse tegevus ja nii edasi ja see kriisifond, mis loodi, Aafrika usaldusfond, sellepärast loodigi, see on hea näide sellest ja oleme valmis sellest ka rääkima detailsemalt teiega ja nüüd viitan sellele viimasele märkusele, ei ole sugugi meie kavatsus arengu poliitikavahesid eh, suunata rände haldamisse. ja alati on seda ka mm, jätkusuutliku arengu eesmärkides eraldi välja toodud. me oleme rändest varem kasu lõiganud ja see peaks olema nii ka täna, see peaks olema positiivses valguses meie poliitikas kajastunud, aga me peame mitte ainult rahale lootma jääma, vaid ka poliitilisel tasandil sellele panustama ja sellepärast ongi paljud volinikud, mitmed ministrid, isegi liikmesriikide riigijuhid käinud riikides kohal eh, selleks, et luua dialoog, luua partnerlus, mida meil varem ei olnud. nii et me tõesti üritame luua midagi, mida oleks võimalik hallata ja mis oleks mõjus ning mis eh, tegeleks selliste probleemidega, nagu inimõigustega kaasneb sama puudutab Lähis-Ida riike. Äh, Türgiga äh, seotud kokkulepped ja nii, ja nii edasi, seda nii poliitilisel kui ka tehnilisel tasandil. see on ainus viis, kuidas äh, me saame tegutseda. Teie raport seda küll ei puuduta, aga me ei saa rääkida midagi kaasa Euroopa Liidus toimuva osas, selle eest vastutavad meie kolleegid teistes instantsides ja mulle tundub, et ka parlament peab kuidagi suutma toime tulla selle probleemi äh, komplekssusega. me ei saa jagada seda pädevust väga selgelt erinevate komisjonide vahel Äh, nii nagu ka meie komisjonis ei saa seda teha, et panna ühed küsimused ainult äh, välisteenistuse arvele, et need asjad on omavahel integreeritud, välispoliitika, majanduspoliitika, arengupoliitika, investeeringute kava, nagu keegi siin mainis, see kõik on osa suurest tervikust see on ainus tegutsemisviis, me ei saa pöörata pilku toimuvalt, ei saa piire panna kinni, ei saa võtta agressiivset lähenemist ja sellepärast ongi komisjon koos välisteenistusega esitanud ettepaneku, et ettepaneku järel ja parlamendil ja liikmesriikidel on isegi väga raske järge pidada nende ettepanekute rakendamisega kuid ma tahtsin seda kõike öelda lihtsalt sellepärast, et me peame seda teemat väga tõsiselt, me oleme lähenenud äärmiselt proaktiivselt, sest me oleme veendunud, et meie panus võib olla väga suur, eriti läbi arengukoostöö, aga ka teistes poliitilistes valdkondades. meie panus võib olla väga suur äh, selleks, et olukord saada kontrolli alla paljudes küsimustes, mida täna isegi ei ole jutuks tulnud, peame tegema veelgi suuremaid jõupingutusi. järgmisel aastal on tulemas Aafrika riikidega valitsusjuhtide tasandil konverents. korraldagem see hästi, valmistagem see hästi, et oleks võimalik konstruktiivne koostöö. olgem ausad, Lähis-Ida konflikt konflikt loodetavasti mingil hetkel laheneb, aga järgneva kolme aastakümne jooksul Aafrika probleemid ei lähene. rahvastik kasvab, nii et me räägime väga äh, pikaajalistest strateegiatest, millele tuleb algus, millega tuleb algust teha täna me oleme valmis parlamendiga koostööd tegema, jagama teiega informatsiooni meie tegevuse kohta. suur tänu! suur tänu! ja proua Prüfkepino välisteenistusest on ka liitunud meiega. soovite sõna? jah, tere õhtust äh, ja suur tänu, proua esimees, et ma ka sain sõna. ma tahaksin toetust avaldada sellele, mida ütles komisjoni esindaja just ja tooksin välja mõned aspektid, mis on selles ar arutelus meie institutsiooni jaoks väga tähtsad Teie raport algusest ütleb, et äh, ränne on äh, osa tegelikkusest, see ei kao kuhugi ja seda tuleb kuidagi üheskoos hallata. on tõsi, et äh, sõltumatult lühiajalistest probleemidest rändevoogude haldamisel on meil vaja pikaajalist reaktsiooni ja see reaktsioon äh, peab olema otsese, otsene osa Euroopa Liidu välispoliitikast. ja nagu eelkõneleja ütles, Euroopa välisteenistuse jaoks on oluline, et see uus partnerlus, äh, raamkokkulepete lähenemine, mille me käivitasime Sahara aluste, aluse Aafrika riikidega sellel aastal, on väga tähtis me näeme seda suuremas tervikus, tegemist ei ole ainult rändetemaaatikaga, vaid on osa meie laiemast äh, suhete võrgust, mille me tahame luua nende riikidega. on mõned novaatorlikud elemendid selles partnerlusraamkokkulepete lähenemises. kõigepealt töömeetod ja Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vaheline tihe koordineeritus tegemist on äh, töömeetodiga, mis toetab mõlemat poolt ja nagu komisjoni esindaja ütles, praegu käib dialoog nii tihedalt nagu mitte kunagi varem, on see käinud viie riigiga, viie prioriteetriigiga meie institutsioonid, Euroopa Liidu tasandid, liikmesriigid ja siis nende riikide ametivõimud. kohtume pidevalt partnerlusri-, partnerriikidega selleks, et rääkida rände küsimustest laiema välispoliitika kontekstis. ja siis äh, pikaajalised strateegiad, me teame, et ei ole lühiajalisi lahendusi ja see partnerluskokkulepete raamistik ongi äh, tulevikku suunatud ja see on kaasav äh, mobiilsus, piiriülene mobiilsus Äh, on siin keskne teema, see legaalne ja illegaalne, rahvusvahelise kaitse ja varjupaiga küsimused, need küsimused on tähtsad, sama tähtsad, kui nad on olnud viimasel ajal ja on kõik esitatud siis suuremas kontekstis. kolmandaks, väga oluline on see, et ähm, kolmandatel riikidel oleks ka poliitiline tahe meiega koostööd teha, me ei suru kellelegi midagi peale. ja esimene eduaruanne, mis tuli välja kuu aega tagasi, sellele ka viitab, sealt tuleb välja, et sellele lähenemisele suht-, lähenemisse suhtutakse praegu hu-, suure huviga ja on hakatud juba ka oma poolt reageerima. ja lõpetuseks tahaksin selgitada ühte asja. Need rändelepped ei ole juriidilised kokkulepped, mis allkirjustatakse. tegemist on esimeste sammudega poliitiliste suhete loomisega Euroopa Liidu ja partnerriikide vahel ja selles kontekstis ütleksin ka ühtlasi, et äh, me räägime siin paljust enamast kui tagasisaatmised, need lepingud ei puuduta, lepped ei puutu mitte ainult tagasisaatmist ja tagasivõttu. mitte midagi ei tule välja meie partnerlusest nende riikidega, kui keskendume ainult sellele. meie lepped peavad olema ja lähenemised peavad olema holistlikud, kui me tahame midagi saavutada. ja nüüd siis minu viimane märkus äh, ja see on tähtis äh, rände tippkohtumise jätkutöö, viimane toimus septembris, New Yorgi deklaratsioon, mis koonab sada üheksakümmend kolm riiki, päritolu, transiidi ja sihtriigid, kes on võtnud endale ühtsed kohustused. meie jaoks on partnerlusraamistik äh, nende äh, kohustuste rakendamise viis. ja see on väga tähtis et me saaksime meie lähenemise integreerida üldisesse lähenemisesse, suur tänu. sekkub proua esimees, nüüd raportöörid, annaksin teile sõna, kolme nädala pärast räägime asjast uuesti, kas te tahate midagi praegu öelda või ootame ära muudatusettepanekute arutelu ära, Demeera, kas te tahate midagi öelda, üks minut on mõlemale kõneaega. väga lühidalt, ma hindan kõrgelt kõiki sõnavõtte minu arusaamise järgi oli neliteist sõnavõtjat, kaksteist meie kolleegid. kolm lühidat kommentaari. see, mis puudutab libe komisjoni osalemist, siis libe on selle äh, raporti, raporti koostamisel osaline, sellega tegeleb proua Virgin. ning teine, kõige olulisem, vastan Euroopa välisasjade, välisteenistuse esindajale. Te rääkisite äh, Eh, natuke ühest, natuke teisest asjast. Eh, ühest küljest jah, peame olema avatud ja ja parlament peab osalema, aga teisest küljest eh, ütleb ta, et te ütlete, et parlamendi tegevusel ei ole õiguslikku alust. on küll olemas. meie ütleme lihtsalt, et õiguslik alus on olemas, sest vastasel korral me seda raportit ei koostat, koostaks ning vaadake, kus me seda teile ütleme. Euroopa alusleping, Euroopa toimimise leping eh, on artiklites kolmkümmend kolm, kakssada kaheksa ja kakssada kolmkümmend kuus eh, ja eh, kolm, kaksteist ning samuti ka see, mida ütles nõukogu kaheteistkümnendal detsembril ja samuti ka erinevad raportid, mille on koostanud Euroopa välis, parlamendi väliskomisjon ning samuti ka eelarvekomisjon ja Arengukomisjon ning ka eelarvekomisjoni arvamus. ma ei taha pikemalt rääkima hakata, aga tahaksin veel kord rõhutada, et Euroopa Parlamendil on roll, see on õigustatud roll <clears throat> ja tahaksin ütlema, et meil on olemas ka õiguslik alus, aitäh. Helena, palun. jah, ma tahaksin täpselt sedasama, tahtsin täpselt sedasama öelda võib-olla tema arvab, et meil ei ole õiguslikku alust, sest see, kuidas väljendatakse seda asja aluslepingutesse, tundub, et jätab meid kõrvale, aga teie sõlmite lepinguid, mida parlament ei toeta, kõige parem äh, on seda asja järele kontrollida, on, kui ollakse selle välis, äh, läbipaistva, et praegu see nii pole. soovime hoiduda sellest, et pagulased jõuaks Euroopasse, oleme otsustanud, et kõige lihtsam seda on teha äh, tehes koostööd mõningate riikidega, mõningate valitsustega, kes äh, jätavad äh, sügavalt soovida äh, kas või pisutki inimõiguste austamisel. ning siin on ju tegu riikidega, keda Euroopa Parlamendis kõvasti kritiseeritakse, see on suur vastuolu, ma tean, et ainus, mis me teha saame, on äh, tegutseda koha peal, aga ettevaatust, me üritame põhjuseid mitte tekitada, aga samas me takistame äh, siia jõudmast inimestel, kellel on õigus seda teha, kui pole sõdu, pole pagulasi, kui pole kliimamuutusi, siis ei ole pagulasi ja kui pole nälga, ei ole pagulasi. aga seni, kuni neid on, peame meie oma reeglitest kinni pidama, oma kohustusi täitma, oma väärtusi austma, meie parlament äh, pelgab, et seda ei tehta ning kardame, et äh, tehakse häbiväärseid lepinguid valitsustega, kellega ei tohiks selliseid äh, lepinguid sõlmitama. kas on õiguslik alus või mitte, siis küll me seda näeme, aga tegemist on poliitilise küsimusega, me oleme äh, kodanike esindajad ning väga paljud kodanikud ei ole nõus paljude asjadega, mida me teeme. nagu näiteks kokkulepe Afganistaniga. see on tõeliselt häbiväärne, aga ei ole kindlasti ma ainus, kes nii arvab, arvan, tean, et küsimus on väga keeruline, tean, et asi on väga raske aga ettevaatust, me langetame otsuseid, mis tihtipeale meid eemaldavad meie kohustustest, ehk siis me ei saa niimoodi kaitsta Euroopa Liidu põhiväärtusi. nii et respekteerigem palun meie koja saadikute arvamust. Euroopa Parlament peab osalema otsesemalt, läbipaistvamalt ja kui me neid äh, vigu kritiseerime, mitte niivõrd komisjoni ja välisasjade, välisteenistuse poolt, vaid nõukogu poolt, siis me kritiseerime, sest see on meie äh, kohustus ja sellest me palka saamegi. ja annan nüüd äh, oma aseesimehele sõna. suur tänu selle huvitava arutelu eest. see on kindlasti ka, oli vajalik ka meie kaasraportööridele äh, ma saan aru, et hääletus toimub kahekümne kaheksandal ja kahekümne üheksandal novembril ja suur tänu selle eest, et tõlgid nii paindlikud olid.